nii nagu alguses teatati, eh, selle arutelu alguses, arutelu nüüd lõppes. kahjuks meie kolleeg Äh, Nilsson äh, suri ootamatult, see juhtus täna hommikul äh, Rootsis. esimest korda valati, valiti ta Euroopa Parlamendi aastal kaks tuhat neliteist. tema kuulus Rootsi sotsiaaldemokraatide hulka ja oli ka SND liige Euroopa Parlamendis. tema kuulus transpordikomisjoni oli ka delegatsioonide liige ja tõepoolest ta tegeles oma poliitilise tööga suure entusiasmiga. ta oli eh, väga pühendunud sotsiaalmajanduslike küsimuste lahendamisele. meie kõikide nimel saadame oma mõtted tema perekonnale ning Eh, avaldame kaastunnet tema kolleegidele, tema sõpradele sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. ja seepärast siis ma paluksin teid ühineda minuga eh, leinaminutiks proua Rodriguez, palun. suur tänu, härra president, mina võtan praegu sõna sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel, sest et eh, lahkunud kolleeg kuulus meie hulka. kõik Euroopa Parlamendi liikmed eh, praegu tõusid püsti, avaldasid oma eh, kaastunnet ja austust kolleegile. Eh, aga nagu te teate, eh, oli lahkunud kolleeg väga pühendunud Euroopa projektile, ta oli väga pühendunud oma tööle. tema oli just sotsiaalmajanduse pooldaja ja selle eest võitleja terves Euroopas ning me täname Alla Nilssonit selle tehtud töö eest. Honorable Fox, prego. härra president möödunud nädalal Salisbury's minu valijakon-, valijaskonna hulgas eh, rünnati tavalist inimest eh, närvigaasiga, mida kasutatakse sõjaväes, eh, ka politseinik sai kannatada ja eile ütles peaminister proua May, et ilmselt on tegu Venemaalt pärinenud rünnakuga ja praegusel hetkel me ootame selgitust Moskvalt. see peaks olema äratuseks kõikidele meie jaoks, meie, kes me elame läänes, meid praegu pannakse proovile. Krimmi eh, Krimmi vallutamine, eh, küberrünnakud Eesti vastu, eh, mõrvad Euroopas. Eh, me peame olema ühendatud, et niisugustele jubedustele vastu seista, aitäh! l'applauso della plenaria non ha bisogno di ulteriori commenti. plenaaristungi eh, aplaus tähendab seda, et eh, lisakommentaare pole vaja. mina räägin praegu sellel teemal, kuidas eh, meie maja eh, inimesed üksteisega eh, käituvad. härra Alan Smith Šotimaalt kasutas väga väga väärat sõnavara, kui ta kritiseeris Brexiti pooldajaid, nii nagu minagi olen aga e, tema sõnavara oli niisugune, mida ei tohi üldse kunagi kasutada. ta ütles, et need, kes on e, Brexiti pooldajad, on šaistes, selle sõna päritolu on saksa keelest. aga tegelikult e, niisugust sõna kasutatakse ka juutide kohta e, e, kasutatakse siis, kui juudid on ebaausad ja ma arvan, et tegelikult härra Smith ei tahtnud kasutada seda sõna selles kontekstis, aga siiski nüüd nõuan ma, et ta vabandaks meie ees. aitäh. Onorevole Smith, voleva dire qualcosa? härra Smith, kas te soovite midagi öelda? ja tõepoolest, ma tahaksin midagi öelda. E, e, shyster e, tähendab tegelikult inglise keeles midagi muud, shyster, shysters mitmuses kui te viitate kellelegi, kas on poliitik või, või advokaat, siis räägitakse inimesest, kes on ebaaus. E, poliitik või e, advokaat, see on e, ebaeetiline inimene, kui me niisugust sõna kasutame ja kui praegu öeldakse, et seda tarvitatakse juutide kohta, siis on see täiesti ebaõige, see on täiesti vale ja ma arvan, et selle asja peale rohkem aeg, aega raiskama ei peaks. No, disonesto immorale non si può dire a nessuno per se... nii et ebaaus, mittemoraalne, amoraalne lepime kokku niisuguse sõnatõlgendusega. ja ka kui teil ei olnud kavatsust, nii nagu härra Wulf ütles, siis eh, jääme selle juurde, et eh, tegemist on sõnaga, mis tähendab amoraalset ja ebaausat inimest. härra Taarma, palun uh,. suur tänu mina räägin eh, eh, kodukorra reeglist eh, üksteist punkt kolm. kui nüüd kodukorda tsiteerida, siis parlamendiliikmed peavad üksteist austama. asi on tegelikult selles, et härra Smith astus vastu Euroopa Parlamendi reeglitele ja väärtustele kui ta oma kommentaari tegi varem. ja väga hea oleks, kui presidendi poolt oleks hoiatus äh, härra Smithi nimel. proua Boylan, suur tänu. mina tahaksin juhtida parlamendi tähelepanu sellele, et viieteistkümnendal detsembril me hääletasime eh, resolutsiooni poolt, et eh, keegi vabastata. ja praegusel hetkel see inimene, kelle poolt me resolutsiooni tegime, on vabastatud ja ta viibib eh, meie istungil. suur tänu, suur tänu. Äh, härra Karebin, palun, sõna teil. härra. mina tavaliselt ei lähe millegi peale närvi. aga eh, kolleeg Smith on äh, tegelikult poliitilise korrektsuse meister tavaliselt niisugused asjad min-, mulle muret ei tee, aga siiski mina arvan, et praegusel hetkel eh, peaks ta eh, vabandama, sellepärast et oma poliitilisele fraktsioonile ta kasu niimoodi ei too. hästi. härra Corbyn, eh, me teame, et te olete väga energiline inimene kergesti süttiv, aga lõppude lõpuks on ikkagi eh, see mõte, mis antud terminit kasutades oli oluline ja tegemist oli praegu poliitilise kriitikaga. me kuulsime praegu selle termini sõnastust, räägiti eh, või termini seletust, rääkisiti, et tegemist on poliitilise kriitikaga ja seega ma arvan, et me peame eh, seda sõna eh, eh, tõlgendama poliitilise kriitikana. ja tõepoolest, poliitiline kriitika ta oligi. ja nüüd mingem siis edasi hääletuste juurde